paika pandud tingimustele õiguskomisjon kuuendal mail kontrollis härra Hannu Takula mandaati ja äh, tegi ettepaneku äh, kuulutada see alates kahekümne seitsmendast aprillist kaks tuhat viisteist kehtivaks. palju õnne!